neljapäev, kaheteistkümnenda märtsi kahe tuhande üheksanda aasta protokoll on teile laiali jagatud, kas selle kohta on märkusi? ei ole, siis on protokoll kinnitatud selle kujul, nagu ta teile on esitatud. teatan veel teile, et Valdis Dombrovskis äh, nimetati Läti Vabariigi pea-.